mitmesugused komisjonid on otsustanud äh, käivitada rahvus-, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa C lõige üks. Äh, raportid, äh, mille aluseks on, on nende, mis on nende mandaatide aluseks, on avaldatud täiskogu koduleheküljel ning nende pealkirjad avaldatakse protokollis. vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa C lõige kaks saadikud või Ehm, või äh, fraktsioonid võivad äh, enne homset äh, esitada kirjaliku taotluse ehm, ehm, et see pandakse, otsus pandakse hääletusele, kui selle kohta otsust, kui sellega vastulauseid ei ole, siis komisjonid võivad läbirääkimisi alustada